oluline, et te toe-, väga hea, et te toetasite seda deklaratsiooni, tahaksin teid kõiki selle eest tänada, aitäh! aitäh, härra Katsmanek! kirjalik deklaratsioon null null üks null aastast kaks tuhat kaksteist, mis puudutab käsitsi valmistatud jäätise Euroopa päeva kas see on vastu võetud? Silvestris de Castro Möl-. Äh, selle deklaratsiooni esitasid äh, Sergei Silvestris, Paolo de Castro, Andres Möltser, Eva Ortiz-Villela ja Evald Stadler ja see on jällegi saanud enamiku parlamendisaadikute allkirjad, niisiis vastavalt kodukorra reeglile sada kakskümmend kolm edastatakse see adressaatidele ning äh, pannakse siis ka vastuvõetud tekstina selle istungi protokolli härra Silvestris on sõna palunud. kus ta on? palun, härra Silvestris. aitäh äh kahekümne neljandal märtsil tähistasime seda päeva, hakatakse seda päeva tähistama kogu Euroopas ja tahaksin tänada kõiki kolleege, kes toetasid seda äh, resolutsiooni, aga härra Skodat ja härra Kantsjani, kes äh, aitasid korraldada seda jäätise degusteerimist siin Euroopa Parlamendis, nii et, et kõik, kes alla kirjutasid, said seda jäätist ka ise proovida ja samuti tahaksin tänada Euroopa Jäätisetootjate Assotsiatsiooni esindajaid, kes tulid Strasbourgi ja aitasid seda üritust korraldada. ma arvan, et selline päev annab tõuke Euroopa jäätisele tegemist on jäätisega, mida valmistatakse kohalikult värsketest koostisainetest ja see on väga keskkonnasõbralik. aitäh teile kõigile deklaratsiooni allkirjastamise eest! aitäh! ja nüüd äh, alustame hääletust ja kõigepealt hääletame Taani raportit, protokoll Euroopa Liidu kohtu põhikirja kohta ja sõna saab proua Tain